in the crowd. Colleagues, I'm going to make a start. kolleegid, alustagem. kõigepealt on mul üks teade. niikaua, kuni te istute, ma tahaksin informeerida teid, et esmaspäeval koos nõukogu eesistujaga ja vastavalt eh, reeglile seitsekümmend neli kodukorrast kirjustab eh, president alla eh, kuuele seadusandlikule aktile, mis on vastu võetud koos otsustamise menetluse käigus ja praeguse istungi päeva protokollis tuuakse ära nende dokumentide nimekiri. ma palun, istuge nüüd kiiresti oma kohtadele ja ma ei loe ette eh, numbreid eh, hääletuse kohta ja ma ei ütle teile ka aitäh, ütlen seda alles lõpus Item... esimene eh, päevakorrapunkt käib lihtsustatud menetluse järgi vastavalt kodukorra reeglile sada kolmkümmend kaheksa härra Skuuria raport Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta kaks tuhat üksteist. ma arvan, et äh, raportöör soovib praegusel hetkel sõna. jah, hästi lühidalt, proua president, suur tänu, et te mulle sõna andsite. ma tahtsin tänada parlamenti kõiki komisjone, kes töötasid selle eh, dokumendi kallal, ma tänan raportööri, ma tänan kõiki variraportööre, kes mind aitasid. mulle tundub, et see raport, mille me ette valmistasime, näitab, kuivõrd oluline on vabatahtlik